Dear colleagues, let's uh, move to the uh, me järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, punkt kuusteist, äh, mis on ülevaade parlamendivalimistest Kosovos kuuendal oktoobril kaks tuhat üheksateist. Euroopa Parlament ütles, äh, saatis tal delegatsiooni, et jälgida valimisi, mis toimusid oktoobris ning delegatsiooni juhatas Andrei Kovatši poolt ja see oli osa Euroopa Parlamendi jälgimismissioonist, mida juhatas proua Jola Frogaundovaden, äh, kes on ahveti liige. ja pärast seda on ta ka nimetatud. oleme kõik äh, teadlikud sellest, äh, kui Ehm, oluline see küsimus on, loodame, et reformid jätkuvad Euroopa Liidu eh, nimel ning eh, loodan, et eh, ollakse võimelised tariifi, tollitariifid Serbia osas lahendatakse ära ning osaletakse dialoogis Belgradiga, annan nüüd sõna kolleegidele, kes olid äh, osalised äh, valimisjälgimismissioonil. kõigepealt äh, saab sõna Viola von Kramm. suur aitäh, juhataja. suur aitäh, et mulle andsite sõna ning kuna teavitus on väga tehniline tavaliselt, siis äh, Äh, tule, edastaksin lihtsalt mõned äh, isiklikud äh, märkused võrreldes kõige eelnevaga on meil positiivne signaal sellest, mis me oleme näinud valimispäeval ja sellel eelnevatel nädalatel ning kõik, mis toimus, oli väga läbipaistev ning äh, mm -hmm ja üheskoos Euroopa Parlamendi kolleegidega äh, oli meil väga äh, suur missioon, kus äh, koos meie teiste kolleegidega äh, oli meid sada kaheksa, meid võeti väga soojalt vastu. ka Põhja-Kosovo serblaste, albaanlaste ja kõigi teiste poolt äh, ning äh, seega Eh, võib öelda, et eh, võib öelda, et, et need valimised olid kõige puhtamad, eh, mis seal on toimunud, nägime, et kuidas toimus hääletamine, kuidas toimus häälte lugemine. me jälgisime seda väga tähelepanelikult, meil oli väga soe ja tõhus koos äh, töö valimiskomisjoniga ning äh, et, et äh, meil oli ka otsus üheksandast septembrist, et, et see, see võttis äh, vastu ju suunised otsustades, et ainult Kosovost pärit isikut tõendavad dokumendid on kasutatav ähm, Eh, valimistel eh, isikut tõendava dokumendina. serblastel tekkisid sellega probleemid eh, ning võib öelda, et sellega probleeme ei tekkinud ning ei olnud mingisuguseid tõendeid selle kohta, et inimestel oleks olnud probleeme uue ID-kaardi saamisega nii et võib öelda, et kogu protsess läks sujuvalt, kampaania oli väga ähm,, äh, oli väga võitleva iseloomuga ning väga äh, elav äh,, kuid äh, toimus ka teatud ähvardusi ehm, vähemuste suunas serbilaste nimekirjade osas ning serblaste poolt toimus sarnane protsess, soovitati ainult Serbia nimekirjades olevate kandidaatide poolt hääletada ning seda mainisid ka kõik opositsiooniparteid. see piiras loomulikult põhiõiguste kasutamist ning selle tagajärjel jäi kogu äh, protsess allapoole rahvusvahelisi standardeid, meediavabadust äh, austati ning äh, oli võimalik tutvuda erinevate poliitiliste vaadetega ning toimusid kaasavad valimisdebatid. õiguslik raamistik valimiste korraldamisel on sama, mis eelnevatel valimistel ning äh, reformid äh, on juba toimumas. Äh, probleeme, probleemideks peeti valimiste varasemat korraldamist ning erinevaid korralduslikke probleeme, mis olid seotud seaduslike küsimustega. ning valimiskampaaniale kulutati tohutult summasid üle, üle kahesaja miljoni euro väidetavalt läks erinevate parteide kampaania peale kakssada miljonit äh, ning äh, äh, kampaaniate finantseerimise läbipaistmatus on endiselt väga tõsine probleem ning teine punkt, mida ma soovin tõstata, on hääletajate nimekiri täpsus, nende täpsus, õigemini täpsuse puudumine, see on tõsine probleem esialgsed äh, andmed äh, oli üks koma üks miljonit, kuid tegelikke valijaid tuli juurde seoses sellega, et diasporaa on väga suur. ning äh, väga positiivselt suhtuti ka sellele, sellesse, et valimisaktiivsus oli kümme protsenti kõrgem kui eelmine kord, nelikümmend neli protsenti ning ma arvan, et sellega ma võin praegu lõpetada ja annan sõna oma kolleegile, kes on delegatsiooni esimees Euroopa Parlamendis. mul on kõik detailne informatsioon olemas, need on kõik väga tehnilised andmed, aga ma, ma vastaksin võib-olla küsimuste voorus. ning äh, annan sõna härra Kovatševile, tahaksin äh, kolleegidele öelda, et meil on täna siin erikülaline Kosovo suursaadik härra Bernard Niikai. tere tulemast. ning annan nüüd sõna härra Kovatšile. suur aitäh, suur aitäh teile kõigile suurepärase töö eest. ma täielikult jagan teie järeldusi ma tahaksin tänada kolleege Eh, härra Mandelit, härra Franzi, eh, proua Sardorat ja proua äh, Wardi. ma tänan teid väga teie tasakaalustatud lähenemise eest. saame teile nüüd oma märkused esitada. parlamendivalimised Kosovos eh, oli muudatusele suunatud esimest korda said valijad toetada Ähm, äh, toetust opositsiooniparteile ning äh, valitsuspartei äh, tunnistas oma kaotust. olu-, tegemist oli olulise sammuga demokraatia konsolideerumisel. Ähm, Kosovo valimisel on, on olnud väga elava kampaaniaga enamasti, kuid meie oleme tuvastasime vaatlejatena teatud probleeme Kosovo serblastega, vaid äh, ka äh, muude rahvusvaheliste standardite järgimisega ning äh, Srpskalista üritas monopoliseerida Kosovo serblaste hääli ning üritas ähvardada teisi osalejaid ning äh, Kosovo võimud soovivad demokraatiat tugevdada. Neil on vaja äh, lahendada süstemaatilisi probleeme, mida on varem äh, juba täheldatud ja millega ei ole seni äh, suudetud adekvaatselt hakkama saada. ning ma tahaks rääkida ka ühest probleemist, milleks on parteide finantseerimine. praegune õigusraamistik ei garanteeri ähm, seda et oleks läbipaistev ülevaade kampaania kulude osas. paljud eh, erakonnad eh, ütlesid, et nad peavad ainult kampaania vältel seda infot edastama, kampaania on lühike. lisaks sellele on öeldud ka, et valitsuspartei eh, on andnud avaliku hanke võite suurtele annetajatele Euroopa Parlamendi delegatsioon jälgis äh, toimunud valimispäeval. meie nähtu oli positiivne, meil oli hea meel selle üle, et äh, valimised toimusid rahulmeelselt, ilma suurte intsidentideta. nägime ka teatud äh, menetlusprobleeme, kuid seda oli siiski vähe. ma leian, et on probleeme vähemuste esindajate, näiteks roomadega ning äh, naiste esindatus on tõsine probleem äh, tulevale selle äh, Kosovo demokraatiale. mul oli üldiselt hea meel, et ettepanek kandidaat, et kolm, et veerand kandidaatidest oleks naised, seda, seda eesmärk saavutati, kuid väga vähesed poliitilised parteid tegelesid sooküsimustega tahaksin rõhutada, kui oluline on Kosovo stabiilsus meie jaoks. kahe tuhande üheksateistkümnes äh, aasta valimised olid äh, üks äh, pikemas valimisreas, sellised tihedad valimised ei aita kaasa stabiilsuse saavutamisele ning loodame, et valimistulemuste avalikustamine ei võta väga kaua, koos on vaja uut valitsust, mis astuks kiiresti ametisse mis eh, oleks võimeline tugevdama eh, eh, õigusriiki ja läbi viima reforme Kosovo elanike jaoks. palju on detaile, aga ma eelistan pigem seda arutelu jätkata ahvetis, kui seda arutelu soovitakse. suur aitäh koostöö eest kõigile! suur aitäh teile teie raporti eest. ma ei näe, et keegi sõna sooviks. jah, üks kolleeg siiski soovib. suur aitäh, ma tahaks lihtsalt öelda, et ma olen nõus sõnavõtjatega. ma ise samuti osalesin missioonil ja ma tahaks rõhutada et, äh, et valimised olid üsnagi hästi organiseeritud, muidugi teatud probleeme oli ka, mitte ainult see, mida siin äh, mainiti, sest on toimunud äh, ennetähtaegsed valimised, mis loomulikult ei anna vali-, võimaluse valimisi korraldada nii hästi, kui seda oleks võimalik olnud teha, kui see oleks toimunud regulaarse ajakava järgi. nagu ma ütlesin, väljakutseid on endiselt. üks asi, mida ma tahaks äh, mainida, on see, kui äh, suurt noored inim-, huvi noored inimesed äh, üles näitasid ja kui noori osaleb valimiskampaaniates, siis see on hea märk tulevikuks võttes. see näitab, et on olemas lootus Ähm, muudatustele õiges suunas ning ma tahaks äh, kajastada ka seda, mida öeldi üldküsimustes, arvan, et see äh, on samuti oluline teema, mida äh, käsitleda ning seda sooküsimust üritati lahendada kvootide läbi, kuid selleks on ka paremaid võimalusi. jah, üldiselt oli missioon edukas, ma ise olin Mitrovitša põhjaosas äh, ning loomulikult äh, seal olid valimised äh, polariseeritumad äh, ning ma tõesti loodan, et me näeme paremaid arenguid selles riigis ja et suhted paranevad albaanlaste ja Kosovo serblaste vahel. see oli minupoolne lühike sõnavõtt, aitäh suur aitäh teile teie kommentaaride eest äh, ning ma annan nüüd äh, sõna nüüd härra Manglile. suur aitäh, kallid kolleegid, lugupeetud äh, juhataja, ma olen täiesti nõus sellega, mida öeldi kolleegide poolt, kes samuti külastasid seda riiki, Euroopa kõige nooremat riiki. ma ei taha hakata korrata mis siin enne öeldi, ma tahaks keskenduda ainult ühele küsimusele, mis on minu meelest tähtis mis puudutab tulevasi valimisi ning poliitiliste parteide tegevust, sest poliitilised parteid peavad nimetama komisjonide liikmeid valimis, valimispaikadesse mis üle riigi ning mõnikord on selline tegevus ka kohustuslik ning mina äh, tajusin äh, seda, et äh, tihtipeale mitmetel juhtudel ainult äh, enamusparteid nendes piirkondades nimetasid neid liikmeid ja vähemuste esindajad, mis olid seotud etniliste vähemustega, ei olnud saanud komi-, valimiskomisjonide liikmeid äh, Eh, ametisse nimetada, kuna riik on üks riik ja kõik kodanikud on Kosovo Vabariigi liikmed eh, ning eh, neil on tegelikult väga kaasaegne põhiseadus, neil on spetsiifilised vähemusõigused, peaks olema selge poliitilistele parteidele, et on vaja nimetada komisjoni liikmeid ka piirkondades, kus Eh, eh, kus nad ei ole väga hästi esindatud. selline eh, meeskonnatöö tähendaks väga palju ka selleks, et aitaks väga palju kaasa erinevate etniate teineteisele lähendamisele, sest nad peaks tegema koostööd ning see oleks soovitus eelkõige poliitilistele parteidele Kosovos äh, komisjonide ametisse nimetamises tulevikus, kuid nagu väga palju äh, on äh, juba ära öeldud, ma räägiks veel pikemalt soolisest tasakaalust, seda on juba mainitud, kuid üldiselt on need, olid need valimised üsnagi puhtad ja meie nähtuga võib rahulolev veel üks kõneleja. suur aitäh. ma olen äh, Kosovo delegatsiooni liige ja ma olin ka jälgija eelnevatel valimistel äh, ja leidsin, et on äärmiselt oluline, et äh, et oleks ka teatud eh, jätkuvus eh, selles osas, mis eh, varem toimus, millised tunded olid riigis ning kuigi me ei soovi, et valimisi oleks nii tihti, tundub, tunneb riik ise, et nad teevad edusamme. ma tahaksin seda lihtsalt öelda sellepärast, et Eh, kui toimuvad jälle uued valimised, nagu jälle Suurbritannias, siis eh, see destabiliseerib olukorda. Eh, aga see võib olla samas ka väga kaasav protsess rahva jaoks, eriti uutes demokraatiates. oluline on, et meie Euroopa Parlamendis näitaks oma huvi Kosovo suhtes ning osa sellest peame äh, üritama olla ka eh, rohkem nähtavad koha peal ning oluline on ka see, kuidas me tegutseme jälgimisgrupi liikmetena, me soovime, eh, soovime eh, neile endiselt toeks olla ning olla valimisvaatlejad erinevate vastutuste ja rollidega aitab meil oma sõprust selle riigiga tugevdada aitäh, proua Ward, tema oli viimane sõnasoovija, nii et äh, paneme selle päevakorrapunkti äh, nüüd kinni. meil on no, mõningad teated äh, Ahveti komisjoni kohtumised toimuvad, koosolek toimub kaheksandal novembril ning kahekümne viiendal novembril Strasbourgis kell üheksateist õhtul, aga enne seda toimub ka erakorraline kohtumine Ahveti ja Devega eh, üheteistkümnendal novembril, esmaspäeval, et arutada eh, mõt-, eh, olukorda Sudaani peaministriga, see toimub üheteistkümnendal novembril kell seitseteist null null. see on kõik, nii et nüüd ma lõpetan siis meie kohtumise